okay,. Dear colleagues, good morning Let.... tere hommikust, kallid kolleegid. alustame oma koosolekuga ja ma lähen kohe üle ungari keelele. esimene päevakorrapunkt on päevakorra vastuvõtmine. möödunud kolmapäeval saatsime kõikidele informatsiooni mainisime ühtlasi ka härra Krasnodemski raportit kakskümmend kakskümmend agenda kohta, aga selle me eh, lükkasime edasi, kas kõik on tänase päevakorraga rahul, ehk seda punkti päevakorras täna ei ole, väga tore, aitäh. teine, eelmise koosoleku protokolli heakskiitmine, kas kellelgi on märkusi neljateistkümnendal, viieteistkümnendal märtsil toimunud koosoleku kohta, koosoleku protokolli kohta õigemini kui ei ole, siis sellisel juhul loeme protokolli kinnitatuks, välja arvatud, kui keegi selle vastu peaks olema. kolmandaks, juhataja teadaanded. meil on Prantsuse, Saksa, Itaalia, Inglise, Taani, Kreeka, Hispaania, Tšehhi, Eesti, Ungari, Leedu, Poola, Sloveenia, Bulgaaria ja Rumeenia keeles tõlge ehk on võimalik nii tõlget kuulata nendes keeltes kui ka ise nendes keeltes rääkida ja meil on ka web streaming koosolekust. Ehm, edasi koordinaatorite koosoleku otsus neljateistkümnendast märtsist, see otsus on saadetud kõikidele liikmetele kuueteistkümnendal märtsil ja kuna keegi ei ole vastuväiteid öelnud nende kohta, siis oleme lugenud koordinaatorite äh, otsuse vas-, kinnitatuks ja vastuvõetuks. edasi, järgmine päevakorrapunkt, kuna härra Krasnodebski raport on edasi lükatud, siis täna on meil ainult üks hääletamine. ÜRO puuetega inimeste konventsiooni elluviimine ja selle raportöör on Silvia Kosta, kes kahjuks täna ei saanud siia tulla. seitsmeteistkümnendal veebruaril oli selle arvamuse esitlus, muudatusettepanekute tähtaeg kakskümmend viis veebruar, kokku seitsekümmend üheksa oli esitatud. kas kõikidel on hääletuskaardid olemas, et me saaksime hääletamise juurde asuda? kas saame alustada? ja nüüd lähen inglise keelele üle, võib-olla ehk kõikidele parem niimoodi. esimene kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksas muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et see on vist vastu võetud, aga kontrollime üle. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist, kes on poolt kes on vastu, erapooletu. mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime elektrooniliselt üle, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. see on neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissettepanek kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime häälet üle. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend viis. ja siin on meil suuline muudatusettepanek Ilhan Kjutšukilt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, elab, e, era, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun üle. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, kontrollime üle. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja viimane ähm, osa siis elektrooniline hääletamine kogu teksti osas on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. palju õnne raportöörile. Thank you very much, colleagues. suur aitäh, kolleegid. Uh, yes, and the result is twenty five in favor kakskümmend viis poolt, kakskümmend eh, viis poolt, siis kordan, ja keegi ei jäänud erapooletuks ja keegi ei jäänud vastu, nii et palju õnne raportöörile. Thank you, thank you very much. And now let's continue. ja nüüd jätkame siis ülejäänud punktidega ma palun vaikust. Folytassuk kollégák, a következő napi rendi pont. Kollégid, jätkame järgmise päevakorrapunktiga, palun ja jutuks tuleb järgmisena Euroopa Liidu, Euroopa, Euroopa Liidu noortestrateegia hindamisaruanne kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat viisteist on see periood, mis on uurimise all ja juhtumisi olen ma ise raportöör. komisjon ja nõukogu võtsid äh, selle äh, strateegia vastu ja meie vastame siis sellele algatusraportiga. noorsoopoliitika puhul on muidugi väga oluline see, et me mõistaksime, mis on tänaste noorte ees seisvad probleemid. tööhõivekomisjon ja eelarve kontrolli komisjon mõlemad panustasid meie arvamusse ja nemad räägivad siis oma seisukohavõttudes Euroopa Liidu vahendite kasutamisest detsembris, kolmandal detsembril toimus väga oluline kohtumine selle strateegia osas, kohal oli ka vastutav volinik ning kogu see teema leidis arutelu üsna detailselt. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne viies aprill, see on järgmise nädala esmaspäev ja kella viieteist null nulliks peaks siis muudatusettepanekud olema kohal. ja kolmekümnendal mail me siis ähm, arutame seda asja. ja raportöörina tahaksin ma siis äh, tutvustada oma raporti põhielemente teile niisiis, nagu ma ütlesin, olen ise raportöör ja pean tunnistama, et äh, tegemist on juba Euroopa Liidu noorsoostrateegia kolmanda tsükliga ja eesmärgiks on äh, siis hinnata, millised on ähm, olnud arengud. noorsoo toetamine on olnud Euroopa Liidu üks põhieesmärke, nemad on loomulikult Euroopa Liidu tulevik ja liikmesriigid peavad ära kasutama noorte poolt pakutavat potentsiaali, nende loovust, nende oskuseid. majanduskriis on noori inimesi tabanud väga valusalt ja teatud noortegruppide vahel lõhed aiva kasvavad mõned äh, noored on ühiskonnas äh, ja kodanikuelus üld-, täiesti marginaliseeritud. ja see tähendab seda, et ähm, tekib sotsiaalse tõrjutuse, sotsiaalse passiivsuse ja isegi vägivaldse radikaliseerumise oht ja sellepärast on liikmesriigid ja komisjon aastatel kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat viisteist äh, jätkanud tööd selleks, et tõsta noorte äh, värvatavust, äh, tagada sotsiaalne kaasatus ja, ja toetada aktiivset poliitilist osalust. me peame leidma lahendused sellistele olulistele probleemidele, nagu näiteks äh, tööpuudus noorte seas, keskenduma elukvaliteedi tõstmisele ja tulevikuväljavaadete parandamisele ja loomulikult tuleb võidelda sotsiaalse tõrjutuse ja radikaliseerumise vastu. Need on meie peamised eesmärgid. Nende eesmärkide täitmiseks on aga vajalik äh, tihe koostöö erinevate sektorite vahel, aga ka liikmesriikide vahel ja Euroopa Liidu ametite vahel. lisaks sellele on meil vaja integreeritud, koordineeritud poliitikaid hariduses, koolituses, sotsiaalpoliitika, tööhõivepoliitika, kultuuri, spordi ja tervishoiu kontekstis. Need on äh, kõik ähm, noorte strateeg-, noorsoostrateegia puhul üliolulised valdkonnad. järgmine programmiperiood kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat kaheksateist peaksid olema pühendatud äh, noorte osaluse tõstmisele erinevates eluvaldkondades. tuleks loomulikult keskenduda ka tööhõivepoliitikatele ja sellele, kuidas nendest saaksid aktiivsed äh, kodanikud. Äh, vabatahtlik töö näiteks, äh, aktiivne tegutsemine kodanikuühiskonnas on, on aspektid, mida osaliselt ähm, edendatakse ka läbi Erasmuse, kuid äh, Sotsiaalfond ja Noorsooalgatus mängivad äh, siin sama olulist rolli. heites nüüd pilk tagasi varasemale perioodile, siis on näha, et positiivsed arengud on selged, me oleme palju ära teinud, kuid äh, samas tööpõli meie ees on veel väga lai. väga suured on erinevused liikmesriikide vahel ja seega tuleks kindlasti tähelepanu pöörata sellistele probleemidele nagu äh, koolist väljalangemine või äh, väljalangenute arv, kuigi ka siin me oleme näinud positiivseid arenguid ja loomulikult tuleb tähelepanu pöörata ka sellele, kui palju inimesed jõuavad kõrgkooli, kui paljud noored ka jõuavad kõrgkooli lõpetamiseni vanusegrupis kakskümmend kuni kakskümmend neli on järjest rohkem neid inimesi, kes on keskkoolitunnistusega ja kolmekümne kuni kolmekümne nelja aastaste seas on järjest rohkem neid, kellel on äh, taskus ülikoolidiplom. kuid äh, probleeme on äh, muidugi jätkuvalt palju. noorte osalus poliitilises elus seda oleks võimalik ähm, parandada läbi sotsiaalvõrkude kindlasti ja, ja loomulikult tuleks seega ka sotsiaalmeediat paremini ära kasutada, selleks et toetada noorte osalemist poliitilises elus. tähtsat rolli mängivad ka kohalikud omavalitsused. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal kuulus iga teine noor inimene kas mõnda klubisse või organisatsiooni, ja üks neljast äh, oli teinud vabatahtlikku tööd. see on ka positiivne areng ja seda tuleks veelgi hoogustada. Äh, kvaliteetsete töökohtade leidmine on probleemiks paljudele noortele inimestele, see muidugi lükkab edasi nende võimalusi luua pere või, või saada rahaliselt iseseisvaks. noorsootööpuudus on küll langenud, kuid äh, see tase on endiselt äh, murettekitav. kaheksa koma seitse miljonit noort inimest Euroopas on äh, täna pikaajalised töötud üle kolme miljoni noore inimese kuuluvad niitgruppi ehk ne- on siis nende noorte seas, kes ei käi ei koolis ega ka tööl ega saa ka koolitust ning vaesus ja sotsiaalne tõrjutus on täna ohuks kahekümne seitsmele miljonile noorele inimesele. vaesus, vae-, vaesuses elavate noorte hulk on suurem kui vaesuses elavate ähm, täiskasvanute hulk. ja noorte seas täna muutub juba tüüpiliseks pikaajaline töötus, marginaliseerumine, sellest rääkides me näeme erinevate noorte vahel väga suuri erinevusi, need, kes on pärit natukene probleemsema taustaga peredest, kas siis vaesematest peredest, sisserännanute peredest või vähemustesse kuuluvatest peredest, nende jaoks on raskem edasi liikuda sama puudutab ka näiteks kasvuperedes üles kasvanuid või neid, kelle vanemad on madalama haridustasemega, need alustavad, nemad alustavad juba alguses ähm, kehvemalt stardipositsioonilt. ja siis on selliseid noori inimesi, kes on üle terve maailma reisinud, reisinud, keda nende pered julgustavad õppima ja nende väljavaated on palju paremad ja, ja nende marginaliseerumine või radikaliseerumine on juba palju vähem tõenäoline. minu raportis on äh, neli suurt osa, kõigepealt üldsoovitused, siis äh, räägin tööhõivest ja haridusest, kolmandas osas rahalistest vahenditest ja neljandas osas otsustusprotsessis osalemisest. Need on need neli võtmevaldkonda, millele ma olen selles algatusraportis keskendunud. nüüd see esimene osa, üldised soovitused ja minu meelest on väga oluline struktuurse dialoogi algatamine noorte inimestega, noorsoorganisatsioonidega, nii kohalikul, piirkondlikul, riiklikul kui ka Euroopa Liidu tasandil. ja seega peame me kõik erinevad tasandid siduma, kes noorsoopoliitikaga tegelevad. loomulikult eriti suurt rolli mängivad kohalikud ja piirkondlikud organisatsioonid, kes aktiivselt äh, viivad ellu noortepoliitikat ja loomulikult ka näiteks ähm, äh, kirikud ja muud taolised vabatahtlikud ja muud organisatsioonid mängivad suurt rolli noorte inimeste äh, arengus. nüüd edasi, nagu eile äh, kui me kohtusime üheskoos eelarve kontrolli komisjoni esindajatega, rõhutaksin ma seda, kui oluline on oskuste äh, valdkond, meil on vaja tööhõive äh, ja hariduse kontekstis paremini koordineerida oma tegevust. tööturu vajadused muutuvad ja on pidevas muutuses. paremini peaksid omavahel koostööd tegema äh, tööturg ja haridussektor. sellepärast, et muidu pole noortel inimestel neid oskusi, mida on vaja tänases maailmas, et leida töö kohe ja praegu A. Ähm, informaalne ja elukestev ning mitteametlik õpe on äärmiselt oluline nagu on oluline ka akadeemiliste kraadide vastastikune piiriülene tunnustamine kvaliteedi tagamise süsteem on Euroopa tasandil ähm, väga-väga oluline. ma räägin äh, raportis ka Erasmus plussist ja teistest Euroopa programmidest, mis kannavad väga suurt äh, rolli. ja kolmandas osas räägin siis, nagu ma ütlesin, rahalistest vahenditest. siin kindlasti tuleks viidata Erasmus plussile äh, noorsooalgatusele, sotsiaalfondile noorsootagatisele ja loomulikult Ühtekuuluvusfondile, mis kõik võivad panustada noorte inimeste olukorra parandamisele Euroopas. loomulikult on aga meil vaja ka uusi algatusi ja uusi programme. ja raporti neljas osa, otsustusprotsessis osalemine, siin äh, ma olen välja toonud äh, selle, kui oluline on noorte inimeste kaasamine otsustuslangetusprotsessi kui oluline on see, et, et nemad äh, ise võtaksid ka osa nendes otsustes, äh, mis neid puudutavad. samuti räägin sellest, kui tähtsad on noorte jaoks spordi ja sotsiaalsed tegevused ning äh, rõhutan ka vabatahtliku töö tähtsust, see on osa mitteformaalsest õppest. Need olid siis nüüd minu raporti peamised punktid kuid äh, nagu te teate, äh, sellistele algatusraportitele seatakse väga konkreetsed piirangud selle pikkuse osas, nii et äh, mitte kõigest ei olnud võimalik seekord rääkida ja kavatsen esitada ise omalt poolt veel muudatusettepanekuid, et seda teksti natukene paremaks muuta. ja olen nüüd siis huvitatud teiepoolsest tagasisidest nii variraportöörides, variraportööridelt, kuid ootan ka teiste komisjonide arvamust suur tänu! ja nüüd on meil siis umbes pool tundi äh, veel arutamiseks aega ja kõigepealt annaksin sõna variraportööridele ja pärast seda siis ülejäänud saadikutele. ja kolleegid, palun andke siis käega ka märku, kui te sõna soovite. variraportöörid saavad kõik äh, paar-kolm minutit kõneaega ja ülejäänud siis üks-kaks minutit kõigepealt härra Njakov. suur tänu, proua Potškur. ma teen väga lühidalt. ma olen täiesti nõus äh, sellega, mida te just ütlesite. ma olen pea igas punktis äh, teiega nõus ja seda väljendavad ka minu muudatusettepanekud. nüüd Euroopa noortefoorum. selle foorumi kohaselt äh, arvab viiskümmend seitse protsenti noorsoorganisatsioonidest, et nende seisukohti ei võeta piisavalt arvesse ajal, mil noorsoopoliitikaid kujundatakse. mina olen arvamusel, et äh, noorsoorganisatsioonide seisukohad tuleks arvesse võtta taoliste poliitikate kujundamisel, tuleb arvestada nende kogemuse ja teadmistega raportid, aruanded on näidanud seda, et ähm, noored inimesed ähm, on äh, täna eriti ebasoodsas olukorras, eriti see niitside grupp, kes ähm, ei käi siis ei äh, koolis äh, ega ka tööl ja loomulikult on eriti halvas olukorras sisse rännanud rändetaustaga noortel inimestel ja seega meie meetmed peaksid keskenduma horisontaalsete oskuste arendamisele nagu ettevõtlus, digitaalne kirjaoskus ja võimaluste kasutamist peaks äh, toetama. Äh, see annab noortele võimaluse äh, hoida kontakti teiste kultuuridega ja me valmistaksime nad niimoodi paremini ette tulevaks ja lisaks sellele ma arvan, et ka vabatahtliku töö tegemist tuleks rohkem rõhutada. minu enda koduriigis Bulgaarias olen ma ise teinud väga Äh, tõsist tööd äh, vabatahtliku töö edendamise osas äh, viimased paar aastat ja arvestades tänase rändekriisi konteksti, arvan ma, et vabatahtliku töö jaoks oleksid arenguvõimalusi nii meie välispiiridel kui ka vastuvõtukeskustes. oleks väga oluline, kui noored inimesed valiksid selle vabatahtliku töö ähm, tee ja seda võiks siis tulevikus tunnustada kui mitteametlikku koolitust. ja niikuinii meil tuleb ju välja kujundada mitteformaalse koolituse ja hariduse strateegia ja sinna võiks selle punkti sisse võtta lisaks äh, sellele annaksime me niimoodi võimaluse ka sisserände taustaga inimestele äh, saada mm, diplomi ja, ja töökoht. inimesed, kellel on töökoht, nad ei ole enam pagulased. niimoodi annaksime me võimaluse nii meie noortele kui ka noortele sisserännanutele suur tänu, järgmisena härra Šontis sõna. kas keegi veel sooviks sõna variraportöörina? nii et palun, härra Šontis. Eh, ma ei saanud täpselt aru, kas mina saan sõna, küsib kõneleja. mul paar sõna, paar asja oleks ka öelda, nii et haaran võimalusest kinni ma olen lugenud äh, nii komisjoni raportit äh, noorsoalgat-, noorsoostrateegia kohta kui ka teie raportit, suur tänu, et äh, selle olete koostanud. kuid kas see, millest räägib komisjon, on ikkagi äh, vastav reaalsusele, sellepärast et mulle tundub, et teie raport on palju realistlikum nimelt komisjon ei peegelda minu meelest ära noorte olukorda väga tõetruult. see, mis ähm, on kirjas äh, selles raportis, äh, kui ma seda juttu räägiksin Kreeka noorte inim-, Kreeka noortele ja ma saan aru, et Kreeka on täiesti äh, teistsuguses olukorras, siis nad mind ei usuks. aga mida ütleksid selle raporti kohta näiteks ka Pariisis tänavatel olevad noored inimesed? ka nemad ütleksid, et eh, komisjonipoolne hinnang on vale. me ju eh, kanname vastutust nende poliitikate eest, eh, mida me kujundame mida me oleme tegelikult ära teinud noorte tulevate põlvede probleemide lahendamiseks? ma arvan, et nemad ütleksid praegu küll meie poliitikate peale, et meie poliitikad on fookusest väljas. me oleme jõudnud täna olukorda, kus noorte tööpuudus on uskumatult kõrge. järjest rohkem ja rohkem on noori inimesi, kes elavad täielikus vaesuses ja nende töökohad, kui neil üldse töö on, on, on väga-väga ebakindlad ja loo-, ja nad näevad seega ülejäänud ühiskonnas vaenlasi, me ei, meie ühiskond ei ole selles mõttes ühtne. miks ma sellest räägin? ma räägin sellest sellepärast, et praegused poliitikad, mida rakendatakse või mida kasutatakse, need neoliberalistlikud poliitikad, on viinud selliste tulemusteni kui äh, haridus äh, peab äh, lähtuma turureeglitest, siis on midagi viltu, niimoodi ei koolita me välja aktiivseid kodanikke ja me ei vaata silma nendele probleemidele, mis meie ees tegelikult seisavad. ma ei hakka siin pikemalt arutama, selliste raportite puhul ma olen alati suure dilemma ees, Euroopa Parlament jah, valitud esindajatena peab tegema jõupingutusi äh, kogu aeg selles suunas, et esindama, et esitada ühiskonna probleeme ja esitama neid nii äh, nagu, nagu rahvas neid tunnetab ja, ja, ja nii, nagu nad tegelikult on aga mulle tundub, et selle strateegia puhul me küll ei saa vastu astuda nendele nõudmistele, mille noored inimesed on esitanud noori inimesi, kes on tööta, neid tuleb ilmselt juurde, aga ka noori inimesi, kes äh, on ilma hariduseta ja kes äh, lähtuvad ainult džunglireeglitest. tulevikus äh, on neid järjest rohkem ja rohkem ja need arengud on juba praegu väga selgelt näha aga ma arvan, et eurooplased peaksid siiski püüdlema oma ra-, noorte jaoks millegi parema suunas, aga sellega ma lõpetan, nii palju ma lühidalt äh, sõna võtsin sellel teemal, aga tahaksin siiski lõpetuseks veel öelda, et ma küll hindan kõrgelt tehtud jõupingutusi. aga reaalsus on tegelikult natukene traagilisem, kui, kui see praegu nendest raportitest välja paistab. härra Džambatski. suur aitäh, lugupeetud esimees ja head kolleegid lugesin suure huviga seda raportit ja ma tahaksin äh, avaldada teile tunnustust äh, selle puhul, et see on vägagi mõistetav. saan nõustuda suurema osaga ettepanekutest ja nõustun ka sellega, et äh, teatud valdkondadele tuleb suuremat rõhku panema, nagu näiteks on väga tähtis, et noorteorganisatsioonide arvamusega samuti arvestatakse, kui kujundatakse noorsoopoliitikat noorsoorganisatsioonid on tegelikult võtmetähtsusega selle strateegia edus. siin raportis rõhutatakse samuti eh, nende organisatsioonide olulisust ja struktureeritud dialoogi olulisust noorte ning eh, otsuse langetajate vahel. samuti eh, tuleb arutada oskuste mittesobivuse küsimust, seda võiks arutada veel ka Euroopa Komisjoni oskuste paketis, mis varsti välja tuleb ma tean, et äh, riiklikul ja regionaalsel tasandil äh, võetakse neid otsuseid vastu, aga me võiksime ennetada äh, neid arutelusid natuke. väga oluline on, et Euroopa Liidu rahastamist kasutataks ka tõhusamalt ja sihtmärgistatumalt. selleks on vaja erinevaid meetmeid lihtsustada ja siin on ka paljud asjad, mida, millega me ei saa nõustuda äh, fraktsioonina, näiteks see, et äh, pakutakse suuremat rahastamist liikmesriikidele. ma usun, et liikmesriigid peavad ise otsustama seda, kuidas oma eelarvet äh, kulutada. noored Euroopa Liidus seisavad tõesti silmitsi tohutute probleemidega, paljud neist on kaotanud igasugused illusioonid, seega me peaksime keskenduma nii haridusele kui ka tööturumeetmetele, ma ei tea, kas nüüd lõpetan optimistlikult, aga ma usun, et me peame oma noorsoo heaolu nimel võitlema nii palju kui võimalik. Sí, <clears throat> gracias, presidente. Señora Boxcor. Jah, suur aitäh, proua Boxcor võttes arvesse seda, mis siin raportis on, eh, oleks mul keerukas mitte nõustuda teie seisukohtadega. jah, tõepoolest kõik, mis siin sees on, tundub olevat põhjendatud ja asjakohane ja ilmselgelt tegelikult see kattub mõneti ka mõningate teiste meie komisjoni raportitega. me oleme kõik sellest teadlikud me oleme samu asju nentinud juba ka varasemalt siin komisjonis ja seda korduvalt, aga ma arvan, et jah, seda kõike on vaja taaskord rõhutada. tahaksin veel paar märkust enda poolt teha. võib-olla kipume me unustama seda, milline saatus ootab praegu noori. see saatus on seotud praeguse olukorraga, nemad kannatavad meie sotsiaalpoliitika tagajärgede all, meie eh, heaolupoliitika tagajärjel, kõikide muude poliitikate, kärpepoliitika tagajärjel, selle all, et eelarveid kärbitakse, et meil on üha vähem vahendeid. sellega on kaasa tulnud väga palju tasakaalutust ja see, nagu ma ütlesin, siis see tuleneb otseselt meie poliitikast. räägime siin tasakaalustamisest poliitikas, räägime struktuurireformidest äh,, ning kasinuspoliitikast, aga see tegelikult loobki sellise olukorra, kus praegu siis noored on ja nad peavad sellega toime tulema. tuleb veel arvestada iga riigi eripäradega, tootmismudelitega, peremudelitega, linnamudelitega ja nii edasi, nii et väga paljud faktorid mõjutavad olukorda. kui Te palute aga, et me piirduksime teatud suuremate suunistega ning äh, ütlete, et meil peaks, meil peaks teistsugune lähenemine olema, siis me peaksime täpsustama jah, põhjusi võib-olla siin, aga silmas pidama ka tagajärgi. siin dokumendis analüüsitakse seda, et tegelikult kõik need küsimused äh, on liikmesriikide pädevuses, jah, nii ta on. Euroopa Komisjon Eh, peab koordineerima, eh, juhtima ja toetama neid poliitikaid. ma arvan aga, et parlament peaks kutsuma üles eh, nii komisjoni kui ka omaenda liikmeid minema kaugemale. seda sellepärast, et noorsoopoliitika <coughs> peaks meil olema juhi roll. me peaksime üles kutsuma tegelike muutuste läbiviimisele me ei saa pimesi kobada, me peame muidugi arvestama sellega, et liikmesriikidel on siin äh, otsustamispädevus, aga me peaksime samuti rõhku panema ka tegelike muudatustele. Euroopa Komisjon võiks samuti oma menetluskorda parandada, luu-, võiks luua ühised äh, raamid äh, ning võrdlustabelid ning selle alusel võib-olla saaksime luua ka Euroopa võrgustikud, mis võimaldaksid mõista paremini, mida tehakse mujal ning äh, ka eeskujuks võtta kõige paremaid näiteid. ehk siis meil oleks vaja Euroopa-üleseid mehhanisme, näitajaid, äh, standardeid. kerge see ei ole, olen nõus, aga ma arvan, et see on selline suund, mida me peaksime nii parlamendis kui komisjonis äh, jälgima Lähme veel kaugemale, kui siin raportis on mindud, üritagem arvestada erinevate programmidega, struktuuriprogrammidega ja muudega, Erasmus pluss ja teistega. kui me ei pane rõhku sellele, et need programmid peavad omavahel sünergias olema, siis tegelikult kordame juba varem tehtud vigu, ehk siis äh, eraldatakse üha uusi vahendeid, aga tulemusi äh, see ei paranda. ma arvan, et me peaksime hindama seda ka, milline on tegelikult olnud meie algatuste programmide tõhusus. noorte tööhõive algatus on päris äh, äh, head pilti andev siin, sellepärast et me näeme tegelikult, et me ei tea, kuidas äh, siin eraldatud äh, fonde kasutada me ootame ka eelarvekomisjoni ettepanekuid siin, neid me veel saanud ei ole, aga ma arvan, et me peaksime oma raportis äh, olema täpsemad ja rõhutama neid punkte, mida mainisin, aitäh. Következő Madame Bild. Merci Madame. proua Bild. Euh, moi je suis tout à fait d'accord avec euh, ce qui a été. ma olen täiesti nõus sellega, mis härra Šuntis ütles kui ma oleks ise seda ütelnud, siis võib-olla oleks äh, sellesse vähem hästi suhtutud, aga mul on probleeme sellega, mis erinevates riikides toimub. eile räägiti sellest, et Poolas noored asuvad äh, lihtsamalt tööle ettevõtetesse äh, kui mujal. vabandust, loovad kergemini oma ettevõtteid. Prantsusmaal näiteks on kas või halduslikult keerukam ja ka rahaliselt keerukam oma ettevõtet luua ma arvan, et siin on vaja palju tööd teha eh, ja eriti just liikmesriikides, sellepärast et praegu me ei ole kõik võrdses eh, olukorras tööturu osas. proua Ferraien. ma tuleksin korraks tagasi kahe punkti juurde, kõigepealt haridus ja eriti äh, kutseharidus ning võimalused äh, tööturul on väga oluline, et koolid oleks ka natukene avatumad. on mõned äh, riigid, kus on tegelikult koolid täiesti lahti lõigatud tööturult ja ja tegelikult võiks olla rohkem andmevahetust, meil on vaja uus äh, kultuur välja kujundada selles osas, et äh, parema tava mudeleid oleks võimalik omavahel võrrelda. ainult läbi ettevõtluse ja noorte kvalifikatsioonide ei lahenda me neid äh, noorte tööpuuduse probleeme, see oleks natukene sinisilmne arvamine. kõige rohkem me peaksime panustama sellele grupile, kes langevad koolist välja või diplomiõpet ei lõpeta, need on inimesed, kes lõpeta, kes langevad koolist välja välja ilma igasuguse elukutseta ja me peame leidma alternatiivsed lahendused nende inimeste jaoks ka, et kuidas nad siiski kvalifikatsioonini jõuaksid. ka siin oleks kindlasti teineteiselt nii mõndagi õppida selle osa, et kuida-, osas, et kuidas on see lahendatud erinevates riikides, kuidas see poliitika välja näeb ja mis puudutab äh, muidugi äh, üks-ühele ülevõtmist, siis see tavaliselt ei lähe, sest haridussektorid äh, on ka väga erinevad, aga häid tavasid võib sellegipoolest äh, ju jagada omavahel ja kohandada neid süsteeme vastavatele oludele ja võib-olla võiks Euroopa Liidus olla selliseid projekte rohkem, mis tagaksid selle arvamuste vahetuse ja, ja et me näeksime, mis, mis tehakse mujal selles osas on meil veel palju teha, et kuidas anda noortele inimestele perspektiiv, nendele noortele inimestele, kellel ei ole väga kõrget äh, kvalifikatsiooni, võib-olla ei ole üldse kvalifikatsiooni, aga kellel on annet ja oskuseid. eriti oluline on loomulikult selles osas mitteametlik äh, haridus, me ei saa äh, jääda lootma ainult ametlikule sektorile, vaid mõtlema sellele, et kuidas põhioskuseid ja pädevusi anda inimestele neid pädevusi ja oskusi, mida tänasel tööturul on vaja. on piirkondi, kus see läheb väga üle kivide ja kändude ja on oluline, et me leiaksime mingisugused alternatiivmudelid ja aitaksime liikmesriikidel neid strateegiaid ka rakendada sellisel juhul, aitäh. tuli poolt ka võtkasik. Bardzo dziękuję. Julie Ogromnie, że zabieram głos po mojej przedmówczyni, ponieważ będę... Aitäh! ja tunnen head meelt selle üle, et te mulle praegu sõna anti, sellepärast et ma tahaksin tulla just selle juurde, mida eelmine kõneleja ütles. see, mida noored vajavad esmalt, on neil vaja head haridust. sellist haridust, mis valmistaks neid ette olema aktiivsed mitte ainult äh, tööturul, vaid ka suudaksid ennast äh, äh, täiel määral oma potentsiaali ära kasutada ning lisaks sellele oleks meil vaja selliseid meetmeid, mis parandaksid noorte tööle võetavust. kui me räägime haridusest, siis meil on olemas ametlikud eesmärgid oma strateegiasse Euroopa kaks tuhat kakskümmend. ühest küljest tahaksime me vähendada koolist väljalangemiste hulka ja varaste koolist lahkujate hulka ja teisalt tahame me tõsta üheksakümne protsendini äh, ülikooli lõpetajate hulka. aga jällegi äh, me näeme, et on äh, suur hulk noori, kes lihtsalt ei suuda neid eesmärke täita, sellepärast et nad ei saa ära kasutada tegelikult ka oma kõrghariduse kogu potentsiaali tööturul, seega ma arvan, et me peaksime just kutsekoolitust ja kutseharidust äh, edendama. ja seda erinevatel tasemetel, sellepärast et just siin on väga palju tööpakkumisi selles valdkonnas ja teiseks on õppekavadel väga oluline roll hariduse käigus, neid äh, õppekavu tuleks arutada ettevõtete et ja ühingutega. et meil on vaja samuti arendada meeskonnatöö oskust, väga paljudel puhkudel me näeme, et tegelikult selliseid oskusi ei õpetata. ettevõtlusvaim on ka oluline, kuid ainuüksi sellest ei piisa. kui me räägime tööturust, siis on meil vaja edendada just ettevõtlusvaimu selleks, et noori tahetakse tööle võtta, võib-olla ka maksusoodustused äh, aastaks või paariks, kui noored otsustavad, kui otsustatakse noori tööle võtta, siis sellest oleks abi. või võib-olla tuleks äh, töölevõtmiskulusid kuidagi kaasrahastada. heade tavade vahetamisi liikmesriikide vahel on väga oluline. raport on väga hea, aga puudu on siin võib-olla sellest, et viidataks <clears throat> vajadusele toetada erinevaid algatusi, eh, mis puudutavad eh, koolitusi, praktikat, noorte teavitamist eh, töökohtadest. noortel on vaja omada piisavalt teadmisi, et otsida töökohti pärast. samuti elukoha küsimus noorte puhul, see on väga tähtis, kuidas elukohta leida kui noored tööle asuvad ja kui nad soovivad töötada, siis neil on vaja ju ka elukohta, neil on vaja kuskil lihtsalt elada, see on põhivajadus. ka sellest äh, on raportis puudu, aitäh. köszönöm szépen, és most akkor Julie Ward, adnám meg a szót. ja nüüd palun proua Julie Ward. jah, aitäh. Äh, ma tunnen suurt heameelt selle raporti üle ja ma usun, et, et see on õige, et meil on vaja süstemaatilisemat koostööd Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandil, sellepärast et väga suuri erisusi on liikmesriikide vahel ja selles osas, kuidas noorsoopoliitikaga edasi liigutakse. ka selles osas, millist äh, tähtsust osutatakse noorsoopoliitikale üldiselt ja noorte häälele. olin pettunud, et äh, meil ei toimunud äh, kohtumist enne jõule. vabandust, toimus äh, kohtumine enne jõule, aga minu enda valitsuse esindaja ei tulnud kohale. ning küsitlus, mis viidi läbi liikmesriikides, minu jaoks tegelikult oli päris suureks šokiks sellepärast minu enda valitsus ei rääkinud mitte kordagi, vastates noortest räägiti eesmärkidest, õppekavadest, nii et kogu see nägemus haridusest oli väga kitsapiiriline. arvan, me peaksime õppima üksteiselt, erinevatest poliitikatest, teistelt liikmesriikidelt. meil on väga häid näiteid kõigil liikmesriikides, me võiksime väga palju tõesti üksteiselt õppida. tahaksin rääkida natukene ähm, ajutistest töökohtadest noori kasutatakse tihti ära südametunnistused äh, tööandjate poolt. kasinusmeetmed tähendavad seda, et üha äh, rohkem äh, selliseid tööandjaid tõesti saavad ka kohaldada seadusandlust niimoodi, et kasutatakse ära just nimelt noori. siin räägiti äh, just elukoha küsimusest. ma arvan, et noored tahavad ju e, kena kodu ja nad tahavad tulevikus perekonda luua ning väärikat elu elada tulevikus, aga väga keerukas on nende asjade peale mõtelda, kui nad ei tea, kas lõpptulemusena nad ikkagi nädala lõpus oma palga kätte saavad või mitte. vabatahtlikkus on samuti väga oluline, osad organisatsioonid, osad riigid osad tööandjad ning ka kogukonna organisatsioonid kasutavad aga seda vabatahtlikkust ära selleks, et veelgi enam noori ära kasutada. vabatahtlik töö peab aga millegi muuni viima kui lihtsalt tasuta töötamiseni. selline asi ei tohiks eksisteerida ka riigiteenistuses. jah, väga hea, et vabatahtlikkust on aga tuleb ikkagi tagada, et see viiks millegi muuni kunagi hiljem ja samuti tahaksin küsida selle kohta, kuidas, millisel positsioonil arvavad äh, noored ise on erinevates institutsioonides. kui nad ei tunne, et nad oleksid esindatud Euroopa institutsioonides, siis nad tegelikult kaotavad lootuse, sellepärast Pariisis nad ongi äh, tänavatel ning avaldavad meelt äh, Londonis kärpemeetmete vastu laupäeval sellepärast et nende jaoks on uksed suletud. ja siinkohal püüan silmas just ka veel neid noori, kes on võib-olla natukene teistsugused kui enamus äh, äh, geid, lesbid, transseksuaalid ja nii edasi, puuetega noored, äh, põgenikutaustaga noored ja nii edasi, nad ei tunne, nad ei, nende meelest nende arvamustega ei arvestata, seega me peaksime palju rohkem arvestama sellega, millised on nende endi tingimused ja kuidas neid äh, vastu võtta, kuidas neile anda mm, häält meie institutsioonides. ma ei ütle, et siin raportis äh, peaks kõigest sellest juttu olema, tegelikult ma leian, et see raport on väga hea, aga ma leian, et tegelikult me peaksime veelgi kaugemale minema ja veelgi paremini ära äh, määratlema noorte vajadused ja neile lootust pakkuma. Mihhail Šoldrova Mihhail Šuidova, palun. ja Pihtjala pani kolleegini Podjakova ja mis on seda. aitäh, kolleegid. mina sooviksin tänada raportööri. raportööris, raportis on minu arvates olemas kõik põhiasjad, mis on vajalikud mm, struktureeritud dialoogi pidamiseks, millest oleks kasu noortele, perele, haridusele töökogemusele ja vabatahtliku tööle omistame me tähtsust, need ju on seotud noorte väärtusega, aga üks asi oli siit puudu ja mina sooviksin selle lisada, investeeringud. me peame investeerima noorte arengusse. sellega me arve, ühtlasi investeerime ka Euroopa tulevikku. niisiis me peaksime nägema noer, noortesse investeeringuid kui investeeringuid Euroopa tulevikku. siinjuures tuleks mai-, tuleks arvestada kindlasti ka laste ja noorsoorganisatsioonide rahastamist. Need organisatsioonid ähm, on tavaliselt seotud nii-öelda mitteprofessionaal-, projektidega ja nendel on väga raske saada ähm, rahastust, nii et sellepärast me peaksime seda arvestama ka omapoolses töös. kolleeg Trüppel, aitäh! sooviksin naasta ühiskuulamisel eile kuuldu juurde. mittevormiline haridus, Sabine Verhon juba rääkis sellest. ehk väga oluline on tegeleda nende noortega, kes on eh, koolist ähm, välja kukkunud, meil on palju informatsiooni selle kohta kogu, üle kogu Euroopa, tantsu- ja muusikaprojektid on näiteks olnud väga edukad, nad on andnud noortele äh, Äh, enesekindlust ja, ja aidanud neil tunnetada oma väärtust ja sellepärast me peaksime mõtlema sellistele projektidele, mis ei ole seotud see, selle nii-öelda tavaharidusega. see võib muutuda paljude noorte jaoks selliseks vundamendiks, millele nad saaksid üles ehitada oma edasise haridustee ja sellepärast me peaksime mõtlema just nimelt sellele äh, väljaspool kooli toimuvale haridusele. suur aitäh, proua Trüppel! jelen van. komisjoni nimel on siin, kui mu informatsioon tõele vastab, siis kolleeg Hartung, kas te soovite ka midagi öelda? aitäh, proua juhataja. alustuseks sooviksin ma öelda, et komisjon väga tervitab seda raportit, sellepärast et see toetab ja täiendab meiepoolset lähenemist. siinkohal ma sooviksin rõhutada kolme meetodit, mida me so-, peaksime süvendama tulevikus. üks, nii nagu ro-, raport väga õigesti mainib, on tihe koostöö kohalike regionaalsete liikmesriigi eh, ja Euroopa osapoolte vahel, vaid niimoodi on meil võimalik midagi muuta. teiseks, sektoriülene lähenemine noorsoo töötajad võivad küll juhtida, aga nad ei saa seda üksinda kogu seda tööd ära teha, nad peavad koostööd tegema ka teiste sektoritega. ja kolmas punkt, rohkem võimaldada noorte osalust. ja kolm märkust. esiteks, ühendus või seos hariduse ja äh, töövalmiduse vahel, teiseks osalus ja kolmandaks vajadused. kui mõelda selle hariduse ja tööks valmisoleku vahel, see seos, mida see tähendab, see tähendab seda, et noored oleksid valmis ühiskondlikuks eluks ja samuti ka tööeluks, aga arvestades seda, kui kõrge on töötuse protsent, me peaksime just nimelt sellele töökõlbulikkusele erilist tähelepanu omistame ja sellepärast ähm, me peame väga tähtsaks seda, mis no, ka raportis on öeldud, et oleks nii-öelda töö- ja kutsealane haridus, teiseks see ettevõtlikkus, har-, äh, inimene peab olema valmis oma elu organiseerima ja kolmas võib-olla ehk kõige tähtsam nende oskuste tunnistamine ja tunnustamine, mida noored saavad väljaspool nii-öelda tavakooliharidust. suureks väljakutseks on ju äh, nimelt kõik, mis seotub, seondub kutseoskusega, kutseoskustega. palju on selliseid noori, kellel ei ole selliseid oskusi ja sellega tuleb tegeleda, me peame tegema koostööd kõikide teiste sektoritega siinkohal sooviksin rõhutada seda, mida teised kõnelejad on juba maininud, koostöö nii-öelda tavahariduse või formaalhariduse ja mitteformaalse hariduse vahel. teiseks, rahastamine peab olema paremini kesken-, paremini fokusseeritud ja mitte ainult Erasmuse, aga ka eh, sotsiaalfondi rahasid tuleks kasutada ja kolmas on osalus üldiselt on näha, et noored on pettunud demokraatlikus protsessis, aga kui asja lähemalt vaadata, siis tegelikult selgub, et noored on vägagi aktiivsed poliitilises elus, aga nad kasutavad teisi vahendeid, mis ei klapi kokku võib-olla praegu traditsioonilisemate nende ähm, vahenditega. meie soovime struktuur, struktureeritud dialoogi edendada, rohkem koostööd teha noortega ja siis see, mida meie volinik on öelnud äh, sotsiaalmeedia kaudu ning online'is ja offline'is noorteni jõudmine. ja viimane märkus, pagulaskriis on demonstreerinud milline jõud tegelikult võib peituda vabatahtliku töös ja see on üks asi, mida me kindlasti kavatseme uue strateegia kontekstis ka arvestada ja kasutada ja selles mõttes on teie aruanne või raport äh, põhjapaneva tähtsusega. nagyon rövid kolleeg Tšuntis. aitäh, tahaksin küsida midagi komisjoni esimehelt, kas on võimalik, enamasti seda ei tehta, aga te ütlesite, kui õigesti aru sain, et noorte poliitiline käitumine on praegu natukene eripärane ja ma tahaksin täpsemalt teada, mida te silmas peate, ma vabandan, sest et ma tean, et seda enamasti ei tehta, aga see punkt on oluline. ma paluksin ähm, selgitust, noortegu. härra Tšontis, te esitasite küsimuse komisjoni esindajale ja mina siis paluksin, et komisjoni esindaja vastaks sellele küsimusele noorte käitumise kohta, aga kas te võiksite palun veel kord äh, korrata oma küsimust, sest siin oli tehniline probleem? jah, ma tõesti väga vabandan, aga küsimus, mille ma esitasin noorte poliitiline ja sotsiaalne käitumine, öeldakse, et see on või te ütlete, et see on ebaharilik, võib-olla ehk ähm, kirjeldaksite seda täpsemalt? aitäh, juhataja. ma vabandan, et ma küsimusest alguses aru ei saanud. mida me näeme oma küsitlustes? noorte osalus poliitilises elus väheneb. seda on näha valimisaktiivsuses, ükskõik kas äh, siis jutt on kohalikest või ähm, Euroopa valimistest, seal kogu aeg valimisaktiivsus väheneb. teiseks on aga siis noorte poliitilisi liikumisi, kus sotsiaalmeedia kaudu väga ruttu kaudu ühendatakse oma jõud ja avaldatakse arvamust ning äh, hakatakse ka suhtlema poliitikuid ning poliitikutega ning avaldatakse poliitikutele survet. Need on nii-öelda sellised lühiajalised koalitsioonid mingis konkreetses küsimuses ähm, ja siis minnakse üle teisele teemale ja see tähendab seda, et see lähenemine on erinev ja meedia on ka erinev. meie peame seda arvestama selleks, et nende hääl oleks paremini kuuldav ja et seda paremini ka arvestataks. tänan. siinkohal ütleksin kõikidele suur aitäh kommentaaride eest, kommentaaride ja küsimuste eest. tänan ka variraportööre ja teisi komisjoni liikmeid. mul on tunne, et meil on vist võimalus esitada muudatusettepanekuid nii, et lõpuks sünniks tõeliselt väärtuslik raport ma olen teiega nõus, et raporti maht on piiratud. ja võib-olla, et ei ole piisavalt keskendatud heale tavale ja sellele, et liikmesriigid võiksid või peaksid üksteiselt õppima ja kasutama ka neid häid tavasid oma noorsoopoliitikas ning perepoliitikas arvan, et teie ideedel ja soovitustel on kindlasti oma koht selles raportis ja samuti võib arutada ka seda, kuidas Euroopa Komisjonil oleks veelgi rohkem võimalik noori abistada. see võib näiteks äh, toimuda ettevõtjate juures, see võib seisneda peretoetustes, kus arvestatakse noori, eriti neid, kes on tulnud rasketest oludest, kellel ei ole rikast perekonda, kellel ei ole ülikooliharidust. ja võiksime ka tegeleda nendega, kes on võib-olla kooli pooleli jätnud, kellel on nii-öelda raskem lapsepõlv olnud, neilgi on tegelikult õigus tulevikule ma olen nõus ka sellega, mida te ütlesite. nimelt, et tänapäeval on hariduse nii-öelda arusaam muutunud, seni on arvatud, et ülikooliharidus on A ja O, aga tegelikult kunstimagistri diplomiga ei ole sugugi mitte lihtne tööd leida sellest ei pruugi piisata. ja tõesti, võib-olla meil ei ole vaja tuhandeid inimesi, kellel on ähm, ülikooliharidus, võib-olla on pigem rohkem vaja kutseharidusega noori, kes saaksid anda oma panuse oma kodumaa SKT kasvule. ühtlasi sooviksin tänada ka komisjoni märkuste eest ma loodan, et kui meil jõuab kätte muudatusettepanekute arutelu, et siis meil õnnestub ähm, leida kompromissid, mis on vastuvõetavad kõikidele fraktsioonidele ning millega me saame seda raportit veelgi paremaks muuta. suur aitäh kõikidele asjaosalistele ja nüüd võtaksin järgmise päevakorrapunkti jah, vabandust, unustasin ära, kakskümmend viis aprill kell viisteist on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. meie järgmine päevakorrapunkt. VKE-dele rahastamisele juurdepääsu ja VKE-de rahastamise mitmekesistamise kohta kapitaliturgude liidus arvamuse projekt me arutame seda arvamuse projekti, vastutav komisjon on ähm, majanduskomisjon ja raportöör on Luigi Morgano. me teame seda, et VKE-d on tähtis osa meie ühtsest turust. ja tegelikult nende rahastamise küsimus on meie laual olnud väga pikka aega erinevates liikmesriikides on oma ärimudelilt, oma arengufaasidelt, oma rahastamisvormidelt väga erinevaid VKE-sid. VKE-d tegutsevad loomesektoris, kus neil on väga erinevaid väljakutseid ja neid on mm, konstateerinud ka härra Morgano. siinkohal ma ütleksin, et kell neli kuue, kahekümne kuuendal aprillil tuleb esitada muudatusettepanekud, aga nüüd annaksin sõna härra Morganole. suur aitäh! hea meelega tutvustan teile selle arvamuse ettepanekut see on väga vastuoluline teema, sellepärast et äh, see puudutab rahastamist ja VKE-de rahastamist ning äh, rahastamise parandamist äh, ja laenu andmist siis VKE-dele ja mikroettevõtetele. siinkohal peaks välja tooma selle, et tegemist on tegelikult teatud problemaatikate ennetamisega, mida tegelikult laiemalt arutatakse Äh, INI ITRE äh, raportis äh, loov- ja kultuuritööstuse rahastamise kohta ja kindlasti avaneb meil veel võimalus pikemalt arutada neid küsimusi. aga siin raportis tegelikult teeme seda hästi lühidalt, sellepärast et põhjalikumalt tuleb see arutamisele mujal. aga kõnealune arvamus on oluline sellepärast, et see tegelikult toob väga hästi välja selle, kuivõrd äh, väik-, äh, vähe me tunneme tegelikult selle sektori potentsiaali. see arvamuse ettepanek on siis koostatud EKONi äh, raporti jaoks, kus VKE-sed loovtööstuses tegelikult isegi ei mainita või mainitakse siis ainult põhjendustes ja vägagi põgusalt. ma loodan, et kõik kolleegid saavad nõustuda minu poliitilise eesmärgiga, milleks on see, et Econi kolleegid mõistaksid vähemalt kahte põhitähtsat asja, eelkõige seda, milline on VKE-de ja mikroettevõtete olulisus loov- ja kultuurisektoris sellepärast, et äh, ühest küljest mõjutavad nad äh, otseselt äh, innovatsiooni, majanduskasvu ja tööhõivet, kuid samuti on neil võtmetähtis roll kultuurilise mitmekesisuse toetusele ning edendamisel ning samuti keelelise mitmekesisuse toetamisel. teiseks, sellised VKE-d tihtilugu seisavad silmitsi suurte raskustega ja need tulenevad tihti nende endi struktuurist Äh, me teame, et äh, puudu on äh, vahenditest, ei ole piisavalt tagatisi, ei ole ka mingeid materiaalseid varasid ja seeläbi on väga keerukas saada rahastamist ning laenu. see arvamus on väga piiratud, aga siin Äh, tekstis olen äh, üritanud jääda väga sellise kuiva sõnastuse juurde, nagu Econis ikka, aga eesmärgiks on siis see, et vähemalt mõned neist küsimustest läheksid ka kultuurikomisjoni poolt siis sellesse lõppraportisse sisse, mille Econ omalt poolt äh, teeb. tahaksin tänada siinkohal veel sekretäriaati ning doktor Falki toetuse eest selle töö tegemisel ja siinkohal tahaksin äh, natukene ka tekstil endal peatuda. meie eesmärgiks äh, siin on näidata tegelikult, milline on selle sektori osakaal Euroopa Liidu majanduses ning sellest tulenevalt olen ära toonud ka Eurostati andmed. tuletan meelde kaks tuhat neliteist. kultuurisektoris äh, töötas kaks koma üheksa protsenti Euroopa Liidu tööjõust ehk siis kuus koma kolm miljonit inimest ja lisaks äh, nii et see võrdub siis ka panganduse ja kindlustussektori töötajate äh, arvuga. ma loodan, et äh, need arvud panevad mõtlema natukene ning äh, ka Econ arvestab sellega oma raportis, aga äh, ma loodan, et see võimaldab äh, ka veel äh, muidki äh, samme edasi astuda, arvestades nende andmetega. töökohad selles sektoris on eelkõige just sotsiaalselt lisandväärtust pakkuvad ja tihtilugu need töökohad on seotud konkreetsete ajalooliste, kultuuriliste oskustega ning on seotud seega ka territooriumite ja regioonidega ning äh, sellest seisukohast lähtudes äh, on tegemist sellise kultuuripärandiga ja väga keerukas on neid töökohti delokaliseerida. mis puudutab arvamuse eesmärki, siis me tahame eelkõige parandada VKE-de juurdepääsu äh, laenudele, me oleme lisanud siia ka mikroettevõtted ning samuti oleks vaja parandada meie teadmisi eh, selle kohta, millised on eh, riskid seoses eh, VKE-dega neis valdkondades. VKE-d lihtilugu ei ole tegelikult väga tuttavad rahandusmaailma ning aruandlusega ning seega oleks vaja lihtsustada eelkõige laenu saamist võrreldes muude traditsiooniliste sektoritega nagu tootev tööstus ja muu. et tuleks arvestada sealjuures eh, just nimelt VKE-de eh, eripäradega. Eh, ja siinkohal näiteks teen ettepaneku vastaval, mida kajastavad ka OECD hinnangud, oleks vaja riski hindamises arvestada intellektuaalomandi õigusega, eh, sellepärast et eh, neid õigusi võiks kasutada tagatisena. ning eh, tuleks ära kasutada ka uusi ja innovatiivseid rahastamisviise nagu mikrolaen, ühisrahastamine, riskikapitalid ja muu. veel üks punkt, mida rõhutan siin tagatissüsteemi äh, tõhususe äh, loov Euroopa programmis. Äh, see tagatisvahend on hädavajalik selleks, et rahastada loov- ja kultuuritööstust ja seeläbi me teame, et praegu Euroopa Komisjon hindab praegu eelmist perioodi ning me loodame, et lõpptulemusena siin on võimalik saada rahastamist üle miljardi euro aastas ma tean, et me arutame neid küsimusi veel hiljem, aga siinkohal äh, loodan, et kolleegid nõustuvad äh, minuga ja me peaksime sisse viima veel ühe muudatuse ja täpsustama seda, et et äh, Äh, tegelikult peaks olema laenu andmise äh, võimalused seotud samuti investeerimisvõimalustega, kui me vaatame näiteks selliseid ettevõtteid, millel on äh, väga tugev ko-, väga tugev profiil, siis siiski hoolimata sellest, et tihtilugu keeldutakse laenu andmast, sellepärast et neil ei ole lihtsalt piisavalt tagatist pakkuda. suur tänu köszönöm szépen. Két. Suur tänu, head kolleegid. kõigepealt variraporteerid, härra Tšambaskis kõigepealt. The floor is yours. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми колеги. Този път ще поздравя докладчика. Suur aitäh, head kolleegid. Tahaksin avaldada tunnustust raportöörile arvamuse eelnõu eest ja tunnen head meelt selle üle, et see tekst läheb täielikult kokku meie komisjoni äh, teemavaldkonnaga. tunnen head meelt selle üle, et meie oleme koostanud siin selles küsimuses arvamuse kultuuri- ja loovtööstus on tõesti olulise tähtsusega ja me peame kaitsma ja toetama seda sektorit nii, et äh, töökohad jääksid alles ma olen töötanud õigusasjade komisjonides väga palju nendes küsimustes nagu äh, autoriõigused äh, ja loovtööstus üldiselt ja ma olen veendunud, et äh, loovisikutel peab olema võimalus oma loovtööga tegeleda ja selle eest tasu saada. paljud öö, ähm, loovisikud ei ole suured korporatsioonid ning sellega tuleb arvestada, ma tahaksin Äh, rahulolu väljendada ka selle üle, et siin mainitakse uusi innovatiivseid rahastusvahendeid. võib-olla võiksin veel mõned uued mõtted lisada, me võiksime Horisont kaks tuhat kahekümne äh, programmiga siduda äh, VKE-d, olgugi et see on suunatud eelkõige innovatsioonile. ning kosme vahendit võiks kasutada konkurentsivõime parandamiseks ja me peaksime muidugi eelkõige siinkohal keskenduma ainult loovi- ja kultuuritööstusele. ma olen äh, esitanud oma muudatusettepanek, loodetavasti nii raportöör kui fraktsioonid saavad toetada neid. Äh, Mrs Evans. proua Evans. suur tänu. ma tahaksin omalt poolt tänada ka raportööri, minu meelest on äh, ta kõik olulised punktid siia raportisse sisse võtnud ja ka esitas neid väga kenasti. mulle eriti meeldis see, et on võrreldud äh, loovtööstuses olevate äh, hõivatute arvu pangandussektoris olevate äh, arvuga, see on väga hea võrdlus ja üldiselt on VKE-del tõesti raskem, nagu me teame, saada juurdepääse rahadele üheksakümmend üheksa protsenti meie ettevõtetest Walesis, minu piirkonnas, on väikeettevõtted ja ja loomulikult on meie majanduse selgrooks töökohtade loojaks ja loomulikult meie loovtööstus on ka väga suur. erinevused finantstingimuste vahel äh, liikmesriigiti on teema, millele tuleks tähelepanu pöörata. ja arvestada tuleb minu meelest ka sellega, et äh, liikmesriigid võtavad selles osas äh, väga palju vastu seadusandlust, kuid kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli ei tohiks unustada VKD toetamisel. sellepärast, et kultuuri- ja loovsektor ju oma olemuselt peegeldab seda mitmekesisust, äh, äh, mida, mis on Euroopa üheks iseloomujooneks ja see on väga väärtuslik. aga oluline on ka mit-, pangavälised rahastamisviisid, see on väga huvipakkuv valdkond on üks punkt, mille osas ma tahaksin aga teha ühe täpsustuse, see puudutab konkreetselt Ühendkuningriiki nimelt äh, tagatisvahendeid loov Euroopa programmi osas. Ühendkuningriik on äh, kõrge tootlikkusega riigiks klassifitseeritud, see tähendab, et Ühendkuningriigist ükskõik mis piirkonnast esitatud taotlused jäävad välja lisapunktide võimalusest. näiteks ka piirkonnad, mis tegelikult on äh, natukene ebasoodsamas olukorras, Wales näiteks, meie keel on vähemuse keel ja tegelikult peaks ka minema erimeetmete alla ja ma tahaksin just selles osas esitada muudatusettepanekuid, sest et mõned meie loovsektoris osalejad jäävad muidu välja ja ei saa oma potentsiaali täita, aga üldiselt väga hea raport ja kavatsen esitada omalt poolt ka mõned muudatusettepanekud ja loodetavasti saan niimoodi panustada sellesse raportisse. proua Kammervert. suur tänu Luigi Morgano tõesti on äh, väga hea arvamuse koostanud ja tõesti äh, näitab äh, konkreetselt välja, millised on probleemid ja tabab naelapea pihta rahastamise probleemide osas pankade tõrksus, riskile minna ja nii edasi, need on kõik olulised teemad ja, ja ka teema, programm Loov Euroopa osas on väga ilusti kajastatud. järgmisel aastal on tulemas äh, vahearuanne ja ma arvan, et ka seal selles osas peame me mõningat mõttearendust äh, tegema, et kuidas seda programmi natukene paremini äh, teha, aga oluline on loomulikult see, et meie raskuspunktid on õiges kohas eriti mis puudutab selle programmi täitmist, siis selles osas on neid raskusi päris palju. nimelt eh, see, kui eh, eh, lihtne see programm on nii-öelda kasutada ja see on tõesti asi, millest tuleks rääkida. kuid tekkis mul veel üks mõte, millest ma tahtsin ka hea meelega siin rääkida, nimelt äh, Ehm, keskpikad rahastamisperspektiivid, eh, siin meil on ju õnnestunud loov- ja kultuuritööstus mitte ainult suruda loov Euroopa programmi, vaid oleme taganud selle, et kõigil on võimalused ka läbi struktuurifondide saada rahalisi vahendeid. minul on jäänud aga mulje, et struktuurifondid, eh, mis peaasjalikult on liikmesriikide pädevuses, kas äh, neid äh, võimalusi ei teata liikmesriigites äh, piisavalt hästi või neid ei kasutata. ja seega me peaksime ka loov- ja kultuuritööstust paremini teadli-, teadvustama struktuurifondide võimalustest, sellepärast et seal on raha rohkem kui selles kitsas Loov Euroopa programmis ja seega oleks võib-olla hea mõte, kui me selles raportis ka selle siia veel lisaks sisse kirjutaksime, et komisjon ja liikmesriigid, et me neid kutsume üles struktuurifondide võimalusi paremini ära kasutama ka loov- ja kultuuritööstuse jaoks ja komisjoni liikmesriigid peaksid tutvustama neid programme, näitama seda, et struktuurifonde võib kasutada ka nendeks eesmärkideks, see oleks siis äh, minu ettepanek äh, ja see on väga oluline aspekt. seal on lihtsalt palju rohkem raha kui selles väikses loov Euroopa programmis, suur tänu teile. suur tänu, kas keegi veel sooviks äh, sõna? kui ei, siis ma pöörduksin Euroopa Komisjoni poole, kas komisjonist on keegi kohal? palun, jah. tere hommikust! Raluka Painter olen mina, töötan Euroopa Komisjonis finantsstabiilsus, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraadis. tahtsin täna rõhutada seda, et komisjon eelmisel aastal viis läbi laiahaardelise konsultatsiooniprotsessi, kuidas tagada juurdepääs finantsvahenditele ettevõtete jaoks üle terve Euroopa Liidu, aga pidasime silmas eriti VKE-sid ja tärkavaid idufirmasid mis üsna tihti tegutsevad just nimelt äh, novaatorlikemas sektorites. pärast seda pika konsultatsiooniprotsessi ja arutelusid konverentsi siin Brüsselis võttis komisjon vastu tegevuskava. selle võtsime vastu eelmise aasta septembrikuus ja seal panime pakk pa-, paika tegevuskava äh, konkreetsete tegevustega, mille me tahaksime aastaks kaks tuhat üheksateist äh, siis rakendada selleks, et äh, lihtsustada ettevõtete juurdepääsu finantsvahenditele. see oli üks meie peamistest eesmärkidest. veel oleme eesmärgiks võtnud äh, rahastamisallikate mitmekesistamise Euroopa ettevõtete jaoks tahame eriti rõhku panna sellistele vahenditele nagu riskikapital ehk siis äh, pangavälised ähm, rahastamisvahendid, näiteks ka rahade kogumise süsteemid ja nii edasi. turupõhiste finantsmeetmete väljaarendamise eesmärgiks olla täienduseks pangavahenditele, sest me teame, et äh, eriti väikeste ettevõtete jaoks on pankade laenuvõimalused jätkuvalt väga olulised ja selles tegevuskavas me peaksime nägema siis täiendust ähm, panga laenudele ja mis puudutab nüüd siis täpsemalt pangalaenu, siis selles osas äh, oli ka eelmisel aastal meil konsultatsiooniprotsess selle kohta, kuidas viimased äh, meetmed pärast finantskriisi on olukorda mõjutanud, äh, kuidas on kapitalinõuete direktiiv, selle uued sätted pankade võimalusi VKS-id rahastada mõjutanud. praegu käib siis selle konsultatsiooniprotsessi tulemuste hindamine ja võib-olla oleks võimalikud selle hindamise alusel ka konkreetsemad vahendid väikseimate pankade jaoks, et nendel oleksid paremad võimalused ettevõtetele laenu pakkuda. Nende meetmete seas, mille komisjon on esitanud, on üks valdkond, millele kavatseme rohkem tähelepanu pöörata, on just nimelt juurdepääs rahastamisvahenditele ja see annaks äh, siis võimaluse VKE-del tutvuda erinevate äh, panga võimalustega, rahastamisvõimalustega ja oleme praegu astunud arutelus, arutellu pankade assotsiatsioonidega, ettevõtete assotsiatsioonidega, tagamaks suurem koostöö ühelt poolt pankade ja teiselt poolt VKE-de vahel ehk siis teisisõnu sellised olukorrad, kus pangad keelduvad laenu andmast, võiksid nad äh, ise teavitada ettevõtteid sellest, milliseid rahastamisvahendeid oleks veel. see on üks valikuvariant. teine võimalik lahendus on see, et me kaardistame toetussüsteemid, mis on VKD jaoks välja kujundatud regionaalsel piirkondlikul tasandil on liikmesriike, kus selliseid teenuseid on palju ja ettevõtted saavad nendest palju kasu. ja me üritame siis neid häid tavu ka suuremas kontekstis äh, edendada suuremal skanda-, skaalal äh, pikemas perspektiivis. kas oleks võimalik võib-olla luua üks Euroopa platvorm, kust infot saaksid VKE-d ja investorid saaksid omavahel kontakti ja nii edasi lisaks sellele kavatseme toetada ka riskikapitali edendamist, kõigepealt on plaanis praeguse seadusandluse revisjon ja teiselt poolt äh, siis äh, tahaksime mm, üle-euroopalise fondide fondi luua, äh, see oleks siis selline instrument, mis võiks koondada avaliku ja erasektori vahendid ja luua sellise, sellise suur, suure fondi riskikapitali toetamiseks liikmesriikides ja aprilli lõpus tõenäoliselt võtame vastu aruande olukorra kohta crowdfundingu osas liikmesriigiti, seda nii seadusandlikust seisukohast, vaatame siis selle üle, millised ähm, seadused on liikmesriigiti vastu võetud selleks, et äh, selliseid ähm, arenguid toetada, aga ka investorite kaitseks ja keskendume ka siis sellele, et äh, tahame uurida, kui äh, turvaline see ühisrahastamise süsteem tulevikus on ja kuidas me saaksime seda instrumenti toetada. nagu ma ütlesin, terve rida meetmeid on loo-, loodud selleks, et liikmesriikide ärikliima oleks sõbralikum, et oleks harmoneeritud näiteks pankroti lahendu- äh,, lä- äh,, menetlused ja ka teised taolised menetlused äh,. Justice peadirektoraat selle teemaga praegu tegeleb ja võib-olla on siis võimalik äh, esitada aasta lõpuks äh, harmoneerimise miinimumnõuded. kõik need e-, meetmed on äh, loetu, loodud selleks, et mitmekesistada äh, ja lihtsustada ettevõtete juurdepääsu rahalistele vahenditele. pakume ettevõtetele niimoodi rohkem võimalusi, eriti VKE-dele. suur tänu! suur aitäh! ja nüüd annaksin sõna uuesti raportöörile. <clears throat> Che... <clears throat> suur aitäh, tahaksin tänada eelkõige kõiki kolleege, kes sõna võtsid ja kes kindlasti saadavad oma ettepanekuid. mis puudutab seda, et äh, me peame tõesti keskenduma just nimelt äh, laenu saamisele ja VKE-dele, siis see on jah oluline ning samuti on oluline see, et tuleb mitmekesistada rahastamist äh, kapitaliturgudel põhineval leidul ja ma usun, et võttes arvesse teie sõnavõtte siin, siis kindlasti äh, saame sellise arvamuse koostada, mis tegelikult kajastab ka kultuurikomisjoni arvamust. teame, et see on palju teisigi aspekte, roll, mõju, potentsiaal, kõik need on olulised aspektid äh, kultuuritööstuses, aga INI, ITRE, kulti äh, raport on see, kus me saame sellel pikemalt peatuda ja see peaks enne suve tulema. nii et praegu on tõesti oluline, et äh, me nendes teemades edasi liiguksime, kus meil on vaja oma, oma raportit teha, aitäh. suur aitäh! ja oleme jõudnud järgmise päevakorrapunktini, muud küsimused, kas kellelgi on siin midagi öelda? kui ei ole, siis sellisel juhul kohtume järgmisel korral esmaspäeval, kahekümne viiendal aprillil kell kolm ja tööd jätkame kahekümne kuuendal aprillil kell üheksa. suur aitäh, suur aitäh sekretäriaadile ja tõlkidele, kena päeva teile!